Prohorούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Lähme nüüd siis hääletuste juurde. Kõigepealt Artüi raport nimeline hääletus ja hääletus on alanud. Τέλος της ψηφοφορίας. Hääletus on lõppenud. Εγκρίνεται. Vastu võetud. Kaspari raport järgmiseks, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Uisheli raport, nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja raport on vastu võetud. Andersoni raport. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on va poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend, üheksakümmend viis nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek üheksakümmend viis on praegu hääletusel. nimeline hääletus ja see on nüüd lõppenud. Από ό,τι μου λένε υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Θα επαναλάβω. Mulle öeldi just, et äh, siin oli vist probleem tõlkega. Niisiis, kordame hääletust. Me kordame hääletust ja hääletusel on muudatusettepanek 95. Tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. Τέλος ψηφοφορίας hääletus on lõppenud. vastu võetud ja see tähendab, et sellega on lõpule viidud parlamendi esimene lugemine, siis Lundgreni raport, muudatusettepanek nelikümmend üks, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. see tähendab, et esimene lugemine on sellega lõppenud. Grossteti raport. ja hääletame siin ITRE komisjoni otsust nimelt alustada läbirääkimisi proua Grossteti raporti põhjal ja see puudutab äh, siis äh, Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi. kas äh, keegi soovib sõna võtta selle otsuse kohta, tundub, et mitte, siis annan sõna härra Pidikohverile, et ta saaks selle otsuse vastusõna võtta. Teil on kaks minutit aega, palun, härra Pidikohver. aitäh, president, väga lühidalt. me oleme arvamusel, et see otsus tuleb langetada siin sest äh, see äh, avaldab väga suurt mõju. me pooldame seda, et me peame Euroopa Liiduna tegema rohkem ära meie ühise turvalisuse heaks ja see hõlmab ka tihedat koostööd kaitsevaldkonnas. aga see, mille üle praegu otsus langetatakse, on kasutamata jäänud võimalus äh, Need sada seitsekümmend kaheksa kaitsesüsteemi, mis meil praegu on Euroopas, nende arv sellega ei vähene, kaheksakümmend protsenti äh, kaitsekulu, seda me ju ka ei, ei vähenda, me ei suuda ka kaitsekulutuste tõhusust äh, sellega tõsta, niisiis me ei suuda sellega oma eesmärke saavutada ja sellepärast me kritiseerime seda ettepanekut. meil ei ole vaja rohkem raha kaitsevaldkonna jaoks, vaid, ja meil ei ole vaja üle äh, tootmist, sest et see viib ainult äh, uute äh, eksport, kaitsetööstuse eksportideni. aitäh, härra Pidikofer võtsite sõna selle otsuse vastu ja nüüd soovis sõna proua Krostet, tema soovib äh, öelda midagi selle otsuse poolt, palun. suur tänu, lugupeetud president, kakskümmend üks veebruar eelmisel aastal tööstuskomisjon võttis minu raporti vastu, mis puudutas kaitsevaldkonna tegevuskava ja ka läbirääkimiste mandaati. seega ma paluksin teil toetada ja kinnitada täna seda otsust alustada läbirääkimisi institutsioonide vahel see määrus, mida me tahame käsitleda, puudutab kaitsetööstuse konkurentsivõime ja uuendusvõime toetamist ning äh, edasi liikuda. me soovime oma tööstusbaasi ja tehnoloogiabaasi edendada ning vältida asjatut dubleerimist ja, ja kulusid. meie kaaskodanikud nõuavad, et me võtaksime arvesse kaitsevaldkonda ja seega on oluline äh, kõrgel tasandil koostööd teha selleks, et nende ootustele vastata, arvestades rahvusvahelist konteksti, mis on ebastabiilne. see määrus peaks rakenduma kaks tuhat üheksateist aasta ja me peame võimalikult kiiresti äh, tegutsema ja arvesse võtma ka kaks tuhat üheksateist aasta eelarves seda. paluksin teil seega toetada nende läbirääkimiste käivitamist, aitäh! Ακούστηκαν και οι δύο προτάσεις. Θέτω την... nii, oleme täna kuulanud sõnavõtud ja hääletame komisjoni otsuse äh, osas, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής που σημαίνει Komisjoni ettepanek võeti vastu, see tähendab, et nüüd saavad alata läbirääkimised. Läheme nüüd Forensa ja Björgi raporti juurde. paragrahv neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kas kontrollime elektrooniliselt? hästi elektrooniline hääletus ja see puudutab siis punkti neliteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suure enamusega vastu võetud. põhjenduspunkt AE algtekstis, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja ka selle kontrollime üle elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt ai algtekstis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ka selle võime elektrooniliselt üle kontrollida ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud selge enamusega. nimeline hääletus kogu teksti üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja siis lähme Tšufrida raporti juurde. nimeline hääletus, kogu teksti üle hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Valina raport muudatusettepanek üks puudutab neljandat äh, punkti. nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nimeline hääletus kogu teksti üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ja sellega on hääletamine lõppenud. suur tänu. Prohorome tora, kirjas ja kirjas sinadelfi. daamid ja härrad, head kolleegid, liigume edasi ja lähme hääletuste selgituste juurde